Good morning everybody. tere hommikust. olen väga rõõmus Euroopa Parlamendi esimese asepresidendina tervitades teid siia Euroopa Parlamenti. ja meil on nüüd neljas kord toimumas parlamentide vaheline kohtumine, nii et kõikidest keelest teil, keeltest teile tere tulemast tere hommikust! kõigepealt tahan tänada Euroopa Komisjoni presidenti härra Jean-Claude Junckeri, et temagi on täna meiega siin. härra Schulz, Euroopa Parlamendi president, tuleb ka Londonist ja äh, saabub äh, nii poole tunni pärast. temal äh, toimus kohtumine Ühendkuningriigi peaministri Cameroniga ja meie tänane täiskogu äh, avab äh, Euroopa poolaasta konverentsi samuti ja homme toimub meil artikkel kolmteist konverents, mida juhivad koos Euroopa Parlament ja Hollandi parlament. Äh, president Tusk äh, samuti kavandab osaleda meie tänastes aruteludest, aga eh, hetkel reisib ta ringi valmistumaks aruteludeks, mis toimuvad eh, Euroopa Ülemkogul eh, neljapäeval juba sel nädalal. president Tusk palub vabandada, et ta ei saa praegu kohal olla. meie kohtumine on ülimalt oluline, seda teie jaoks kui liikmesriikide parlamentide saadikute jaoks kui ka meie jaoks, kes me oleme Euroopa Parlamendi saadikud. me oleme sõbrad, kes peavad tegema koostööd ja oluline on teha koostööd ka Euroopa Komisjoniga. kõigepealt kodukorrast. nagu tavaliselt me teeme oma parima, tagamaks, et võimalikult palju osalisi saaksid oma seisukohti väljendada, isegi kui meie kohtumise aeg on üsna piiratud. pidades silmas äh, seda, et meil on niivõrd palju osalisi, ma palun, et kui te sõna soovite, siis äh, kaks minutit on teil aega ja võib-olla me peame seda aja, aega veel korrigeerima, sõltuvalt siis sellest, kuidas meie arutelud edenevad. ja andke meile märku, kui te soovite sõna võtta. selleks palun täitke võimalikult kiiresti ära see vorm kõneaja saamiseks ja andke see saaliteenistujatele. tähtis on seda kohe praegu teha, sest öö, äh, kõigepealt meil on plaanis viisteist, kakskümmend minutit eh, kohtuda Euroopa Komisjoni presidendiga ja siis meil toimub küsimuste-vastuste voor temaga. nii et eh, pange eh, seetõttu teie küsimuste soov kohe kirja sellele vormile, küsimused, mida te soovite esitada Euroopa Komisjoni presidendile aga üldiselt me üritame aega jagada järgmiselt. kaks-kolm liikmesriigide parlamendi saadikud ja siis saab nende järel sõna üks Euroopa Parlamendi saadik ja seejärel kui tekib vajadus, võib-olla me peame seda malli ka pisut muutma meie arutelude kulgedes. ja küsimused ja vastused kõigepealt saavad siis küsimuse esitada üheksa kuni kümme saadikut ja siis president Juncker vastab. see on esimene voor, siis toimub teine voor küsimusi-vastuseid ja siis me lõpetame selle sessiooni. nii et kohe annangi sõna president Junckerile ja siis kohe pärast seda saate esitada küsimusi. ja pärast seda kuulame ära Euroopa Parlamendi presidendi Schulzi sõnavõtu härra president, mu daamid ja härrad, tere hommikust! see nädal ei ole parim nädal, et selline kohtumine korraldada, sest ülemkogu nimelt tuleb kokku neljapäeval ja reedel. ja tulemuseks on see, et mul on kahepoolsed kohtumised kahekümne kaheksa peaministriga täna ja homme kavandatud ja see tähendab seda, et ma pean sellelt kohtumiselt poole tunni pärast juba lahkuma ja ma tõesti vabandan selle pärast. jah, aga mina ei mõelnud välja, et sel nädalal teie kohtumine korraldada, see oli halb mõte. järgmine kord palun, kui te selliseid kohtumisi korraldate, ärge seda tehke ülemkogu nädalal. kuna ma pean lahkuma, siis ma ei pea, aga ma kutsuks teid üles kohe arutama hakata mm, teemasid ja märkusi teha. Euroopa poolaasta ei ole tehniline protsess, vaid väga poliitiline protsess ja komisjon ei dikteeri liikmesriikidele seda, mida nad peaksid tegema. ja kuna asjad on nii, siis ma olen kohe valmis teie küsimustele vastama, sest ma pean poole tunni pärast lahkuma. Lähen nüüd edasi üle prantsuse keelele ja miks nii, seda sellepärast, et esimene küsimus tuleb Prantsuse Rahvusassambleest. proua Roa, palun, teil on sõna. Oui, merci beaucoup. suur aitäh teile, härra president. suur aitäh, et kohe meile sõna annate. lugupeetud komisjoni president, kallid kolleegid, vabandust, kus te olete saalis? jah, väga tore, et sellised rahvusparlamentide vahelised ähm, konverentsid toimuvad regulaarselt äh, ning nüüd on Luksemburgis heaks kiidetud ka vastav kodukord, rahvusparlamendid ning Euroopa Parlament peavad olema kindlasti võimalikult palju kaasatud äh, otsustusprotsessi Euroopa Liidus juba algusest peale, seda eriti majandusjuhtimise küsimustes, kuid loomulikult seda süsteemi saab veel paremaks teha. nii et kõigepealt äh, küsimus härra Junckerile. meil on tunne, et Euroopas valitseb hirm ning solidaarsest Euroopast pole enam juttugi. nii et nüüd, kui kaasatakse rohkem rahvusparlamentide liikmeid ehk siis ähm, kodanike otsuseid esindajaid, siis võib-olla saab seda, neid sellel teel aidata ja kuna on suurenenud rahvusparlamentide poolne kontrolliõigus ja lähtutakse majandusküsimustes ka kolmest sotsiaalsest näitajast, kuigi see on küsimärgi alla pandud, mina seda omakorda ka tegelikult toetan ja mina äh, tahaksin seega teada, mida arvate teie nendest sotsiaalsetest näitajatest. kui nendest lähtuda, siis kindlasti teeks majandusjuhtimise sisukamaks ning see tähendaks, et me lähtume tööhõive küsimustest, eriti just noorte tööhõivest Euroopa Liidus. härra Juncker, palun, teil on sõna. jah, teil on õigus. Euroopas valitseb äh, hirm, ärevus ja inimesed on mures ning on ka teatud tendentse, mis toidavad just nimelt sellist ebatervet õhkkonda. Te võib-olla mäletate, et tööhõive ning majanduskasv olid nende, selle komisjoni prioriteetideks, mida mina juhtisin nii et ei ole mõtet siin rakendada ellu mingit täiesti pimedat kärpepoliitikat, mis jätab sotsiaalküsimused täiesti kõrvale. ja just nimelt sellest tulenevalt kohe meie mandaadi alguses kuulutasimegi välja investeeringute kava. nüüd on, see sai ka minu nime, see ei olnud küll minu idee. aga põhimõtteliselt siis taheti juba ette ära otsustada, et kui plaan läbi kukub, siis on teada, kellele näpuga näidata aga tegelikult see läbikukkumine see ei ole. me oleme suutnud juba eh, koguda kuuskümmend üks miljardit investeeringutena, meil on nelikümmend suurt infrastruktuuriprojekti kahekümnes eri riigis. ja kõigest sellest saavad kasu kümned tuhanded VKE-d räägin siis endiselt sellest investeeringute kavast, mis rakendati ellu muuhulgas ka tänu Euroopa Parlamendi toetusele. nii et arvestades seda ning arvestades ka Euroopa poolaastat, siis pööran mina erilist tähelepanu rahvuse parlamentidele, just nimelt sellel põhjusel me siia ju kogunenud olemegi. Euroopa poolaasta lähtub usaldusest vastastikusest usaldusest. nii et nii Euroopa Parlament kui ka rahvusparlamendid peavad tegema tihedat koostööd, kui me käsitleme siin olulisi Euroopa Liidu poliitilisi suundi. mina toetan vägagi sotsiaalseid näitajaid. komisjon ning majandusküsimuste nõukogu, tähendab, komisjon pakkus need välja, kuid ECONis ehk siis majandusküsimuste nõukogus lükati see idee tagasi. nii et äh, valitsused ühehäälselt või peaaegu ühehäälselt, seal oli nii liberaale kui ka sotsiaaldemokraate ja nemad olid nende sotsiaalsete näitajate vastu, äh, millest siis ei sooviti läht-, ei soovita lähtuda majanduslikus lähenemises. jah, võib-olla siis valitsused võiksid lähtuda ikkagi tervest mõistusest, aga ühel päeval peavad nad aru saama, et tegemist ei ole mitte lihtsalt näitajatega, vaid et sotsiaalküsimused peavad olema olulised nii eelarve küsimustes kui ka majandusjuhtimises nii et me peame arvestama sotsiaalse olukorraga Euroopa Liidus ja selle tähtsust tihtipeale on varem või siis eelnevates komisjonides alati alahinnatud. ja meil on plaanis alustada kaheksandal märtsil ka laialdas konsultatsiooniprotsessi selles samas küsimuses. suur aitäh ja nüüd Leedu esindaja palun, proua Piruta Versaite. Thank you, Mr Chair. ma tänan. Äh, härra president äh, aitäh, et kaasasite liikmesriikide parlamendid Euroopa poolaasta protsessi. me teame, et Euroopa Liit teeb läbi praegu igasuguseid kriise, rändekriis, pagulaskriis, globaalne ebakindlus ebastabiilsus samuti, see majandusareng Euroopa Liidus, mida me kogeme, kas te ei leia, et peamine põhjus investeeringute puudumiseks Euroopa majanduses on selles, et sissetulekud, tulud ei jaotu võrdselt me ei peaks koondama tähelepanu ainult fiskaaldistsipliinile, vaid ka siseriiklikku nõudlust tugevdama ja see peaks olema Euroopa Liidu eesmärk, aga minu küsimus puudutab järgmist. milline on see varuplaan, plaan B puhuks, kui eh, Brexit, mis toimub, ma ei tea, kas maikuus või millal täpselt Suurbritannias, et kas teil on ka plaan eh, selleks puhuks Äh, kui toimub Brexit ja kuidas siis Euroopa Liit hakkab välja nägema pärast seda? Äh, madam, your intervention jah, teil oli selline kahene äh, sõnavõtt, esimene pool puudutas investeeringute õhkkonda Euroopas ja teine osa puudutas Suurbritanniat. kõigepealt esimene küsimus, esimene teema teie sõnavõtus, siin ma tahaks öelda, et need liikmesriigid, kellel on manööverdamisruumi eh, eelarvega, siis saavad nad seda ka kasutada selleks, et eratarbimist õhutada, sest eh, eh, eratarbimine on see, kuidas majandustegevust äh, hoogustada, aga see, mida me investeeringute plaani kaudu teeme, on midagi hoopis muud, me üritame mobiliseerida erakapitali äh, selleks, et tugevdada äh, ka riiklikus sektoris teha, tehtavaid investeeringuid. ja oma riigipõhistes soovitustes Euroopa Komisjon teeb omapoolsed ettepanekud maikuus, järgmisel nädalal me juba tutvustame oma riigipõhiseid aruandeid ja äh, neid teemasid ka käsitleme. nüüd, mis puudutab äh, Suurbritanniat, siis ma kohtun äh, Ühendkuningriigi peaministriga mõne hetke pärast. Mm, meil on olnud neli-viis kohtumist juba ja ülemkogu presidendiga koos me formuleerime omapoolsed ettepanekud ja neljapäeval ja reedel vaagitakse neid meiepoolseid ettepanekuid ja siis saab näha, eh, kas need on vastuvõetavad või mitte. igatahes minu ja Donald Tuski ettepanekud on minu arvates eh, õiglased, aga kas ka liikmesriigid kõik nii leiavad, väga vara on seda väita. jah ja nüüd plaan B. jah, äh, äh, plaan B tähendaks seda, et me tõesti tõsiselt suhtuksime sellesse, et Ühendkuningriik äh, lahkub Euroopa Liidust jah, ma ei peatuks sellel, meil ei ole plaani B, meil on plaan A, mis näeb ette, et Ühendkuningriik jääb Euroopa Liidu liikmeks konstruktiivse aktiivse liikmesriigina ja nüüd härra Pedro Saur. kes on Hispaania parlamendist, palun härra Saura. suur aitäh, tere hommikust kõigile. mina tegelikult pöördun siin nõukogu presidendi poole, aga ütlen selle siis siiski siin välja maailma majanduses ähm, on mitmeid suuri probleeme, kuid peamised on ikkagi struktuursed probleemid. Need on erilise tähtsusega. nii et on tekkinud selline täiesti uus äh, keskpärane olukord ja see tähendab seda, et on vaja rahvusvahelist koordineerimist majandusküsimustes ja majanduspoliitikas. ja seega nii minu kui ka meie arvates tuleb kindlasti koordineerida meie tegevust maksuküsimustes. komisjon viimastel kuudel on astunud olulisi samme edasi erinevate pakettide läbi ja nüüd ma jah, pöördun siin nõukogu presidendi poole, nii et ülemkogu poole pigemini ja nüüd need vii-, see viimane pakett, mis koosneb kahest direktiivist ja edasi on ka rahvusvaheline maksualase koordineerimise strateegia, on edasi ka eriline koordineerimine ette nähtud siin ähm, topeltmaksustamise vältimise lepingutes, kuid see kõik ei tohiks kindlasti vähendada nõukogu ambitsioonikust maksuküsimustes. majandusprobleemid maailmas ning ka Euroopas ei ole seotud mitte ainult hetke majanduse olukorraga, vaid lisaks ka maksupoliitikaga nii et meil on vaja teistsugust maksupoliitikat, kuid lisaks sellele uuele maksupoliitikale on meil vaja seda rahvusvahelisel tasandil ka koordineerida, tänan. lugupeetud parlamendisaadik majanduspoliita, poliitika koordineerimine on väga lai mõiste ja loomulikult me lähtumegi laiadest mõistetest, kui me räägime majanduspoliitikast. majanduspoliitika alla loomulikult käib ka maksupoliitika, maksupoliitika jah, on problemaatiline Euroopa Liidus, sest et igasugused maksualased otsused tuleb võtta vastu Euroopa Liidu tasandil ühehäälselt. komisjon on oma prioriteetides välja toonud ka ambitsiooniga lähenemise maksualasele ühtlustamisele, komisjon on tulnud välja ka sellealaste ettepanekutega, näiteks automaatne eh, andmevahetus maksualaste kohtulahendite osas ja eh, üleüldse laiem maksupoliitika koordineerimine. nii et jah, Teil on õigus, te peaksite siin pöörduma pigemini nõukogu presidendi poole, sest et tõepoolest majandus ja nõukogu on see, kus otsustatakse ettepanekute üle, mille komisjon on teinud. nii et pehmelt öeldes ei ole küll riikide valitsused reageerinud kuigi positiivselt meie ettepanekutele, vaid paar riiki on valmis võtma endale vastutuse, mis tegelikult lasub kõikide liikmesriikide õlul. loodetavasti siis meie mandaadi lõpuks on ikkagi tehtud teatud edasiminek majandusküsimustes. suur aitäh, meil on veel viis sõnavõtjat. nii et annan teile kõigile sõna ja siis annan sõna härra Junckerile, et see täiskogu osa kokku võtta, nii et palun pidage kinni üheminutilisest kõneajast, sest et siis on võimalik härra Junckeril ka vastata. härra Joachim Post, palun Bundestagist. lugupeetud mm, härra president, erinevalt teist ma arvan, et see on väga hea, et sel nädalal ka ülemkogu toimub Äh, sest meie Euroopa Parlamendi saadikutena peame ka saama väljendada oma muret praeguse olukorra üle Euroopas. ja tulemuseks on võib-olla see, et äh, ülemkogu kuulab paremini meie muret tänu sellele üritusele, nii et ma arvan, et see ei ole üldse ebaõnnestunud mm, ajakava. jah Äh, sest tegemist on olukorraga, mida me viimastel aastakümnetel ei ole kogenud. kõigepealt on kuuldusi, et tähtsad riigijuhid äh, nii-öelda äh, tahaksid nüüd hakata venitama majandus- ja rahandusliidu süvendamisega ja selle asemel, et rohkem koostööd teha ja stabiliseerida olukord, tahetakse see protsessid nüüd hoopis aeglasemaks muuta, mida teie sellest arvate? Sigmar Gabriel, kes on majandusminister ja sotsiaaldemokraatide juht Saksamaal, eile avaldas artikli Euroopa tuleviku kohta meil ajalehes ja ütles, et kõik riigid peavad oma tugevamaid külgi äh, Äh, kasutama ühistes huvides, näiteks Saksamaa tegema rohkem investeeringuid ja samas peab olema ka õiglasem äh, migrantide ärajaotamine, sest ei õnnestu majandust stabiliseerida, kui seda üheskoos ei tehta. ja kolmas märkus, äh, see puudutab maksutumpingut. jah, eesistuja Holland omab nüüd suurepärast võimalust edasi minna ka maksude dumpingu küsimuses, et majandus saaks stabiliseeruda ja aktiivsemalt saaks võidelda maksude dumpingu vastu Euroopas üheskoos. nüüd on sõna proua Irene Igarridos, kes on, esindab Hispaaniat, palun. tere hommikust kõigile kõigepealt tahaksin väga lühidalt tänada teid selle võimaluse eest aktiivselt osaleda tänasel kohtumisel, kus me räägime Euroopa poolaastast ja minu küsimus on suunatud härra Junckerile. vaid paar päeva tagasi tegite te kokkuvõtte sellest, mida te olete saavutanud Euroopa strateegiliste investeeringute kavaga räägiti siin viiekümnest miljardist infrastruktuuri äh, projektist, viiekümnest miljardist ja neljakümne kahest projektist ja Hispaania parlamendi majanduskomisjonis oleme neid arutanud, neid projekte oli kuus. nüüd äh, küsimus seisneb selles, kuidas see kõik mõjutab selle kava kiiremat ellurakendamist, aitäh! ja nüüd härra Gerassimos Palauras, kes on Kreeka parlamendi saadik, palun. tere hommikust. härra president, nagu teised kolleegid ütlesid, Äh, Euroopa Liit ei saa edasi liikuda ainult kasinusmeetmetele tuginedes ja finantsindikaatoreid järgides. Äh, eriti teevad muret igasugused sotsiaalindikaatorid meile. see, mis te olete nüüd välja pakkunud, teraapiaks tegelikult äh, mõrvab patsiendi. meil on poolteist miljonit töötut Kreekas ja tuhanded eh, peavarjuta inimesed on tänavatele jäänud. ja veel üks asi. minu riigis öeldakse, et kui elevandid omavahel võitlevad, siis trambitakse surnuks konnad. ja just see praegu toimubki Euroopa Liidus. Eh, Euroopa Liit ja IMF Äh, on eri meelt, pluss veel pagulaskriis. jah, me peame olema tolerantsed, samas meil tõstab pead ksenofoobia. Äh, tahetakse piirid üldse sulgeda. kuidas peatada need miljonid inimesed, kes tahavad põgeneda sõjajalust? ja mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on osaliselt ka süüdi sõjas, mis praegu käib. nii et äh, ühiskonnad peaksid muutuma humaansemaks ja solidaarsemaks. kuulanud ära kolleegid, ma arvan, et Euroopa Parlament peaks etendama suuremat rolli. ja demokraatia ei tohiks jääda paberile liikmesriikide parlamendisaadikud peaksid saama siin sagedamini käia, et te teaksite siin, mida inimesed riikides koha peal mõtlevad. ma tänan Ühendkuningriigist, Lordide Kojast. palun. ma tänan ja aitäh, et meie küsimusi võtate kuulda. mul on kaks kiiret märkust. kõigepealt ma kiidan teid selle eest, et teil plaani B ei ole Brexiti puhuks loodetavasti. Brexit ei juhtu, aga minu komitee koostab praegu aruannet, mida ma tahaksin puudutada. kas te arvate, et viie presidendi aruande eesmärgid on saavutavad, saavutatavad, arvestades meil juba kaheksandat aastat käib retsessioon ja aega on väheks jäänud ja Euroopa poolaasta ja makromajanduslik tasakaalu äh, nihete menetlus. Äh, jah, väga hea, et Saksamaa võttis sõna, äh, sest neil on hoopis ülejääk ja mitte puudujääk. kas teil on olemas instrumendid, et nende tasakaalunihetega toime tulla, kui on tegemist mitte ainult puudujäägiga, vaid ka ülejäägiga? ja kas euroala riigikassat või finantsministeeriumit ei oleks vaja selleks, et fiskaalplaanis ka lähenemine toimuks liikmesriikide vahel. Oh, ja viimane küsimus Euroopa Komisjoni presidendile, Euroopa Parlamendi saadikult, härra Rodriguez. Merci, monsieur le president, d'être venu suur aitäh, härra president, et olete siia täna kohale tulnud, olukord on väga keeruline nii meie kõigi jaoks kui ka teie jaoks ja mina räägin siin Euroopa Parlamendi raportöörina ja nimelt majanduskasvu küsimustes. me arutame seda teemat veel ja ma olen veendunud, et Euroopa Parlament suudab heaks kiita raporti, mis paneb meie peamiseks eesmärgiks majandusliku ja sotsiaalse äh, lähenemise. see tähendab, et me peame kokku leppima selles, et majanduslikud ja sotsiaalsed näitajad on täiesti võrdsed ja seda toetades me näitame, et me tahame investeeringute kavaga tõepoolest edasi liikuda ja me soovime luua investeerimiseks soodsad tingimused ning luua ka uusi töökohti me usume, et majanduskasvu taastumine ning äh, sotsiaalse olukorra paranemine on absoluutselt vajalik selleks, et suurendada Euroopa Liidu kodanike sotsiaalset ühtekuuluvust ning äh, et saada hakkama mitmete erinevate kriisidega. nii et minu küsimus teile on väga lihtne. mina usun, et Euroopa Parlament liigub õiges suunas ja ma usun, et me suudame teha positiivset koostööd ka rahvusparlamentidega ning nüüd siit küsimus, kas meil on võimalik teha paremat koostööd ka Euroopa Komisjoniga selleks, et me kõik ühes ja samas suunas liiguksime. suur aitäh teile, proua parlamendisaadik ja nüüd annan vastamiseks sõna härra Junckerile, Euroopa Komisjoni presidendile, selleks et vastata teie küsimustele ning võtta ka kokku see esimene osa meie kohtumisest, palun, teil on sõna. Il y a, monsieur le president, cinq kolleeg. viis kolleegi on esitanud küsimusi ja nad kokku esitasid neliteist küsimust. ja ma tahaksin küll mitte vastata viieteistkümnele eri küsimusele, kuid viiele eri kolleegile küll. kõigepealt vastuseks Saksa kolleegile. jah, see leidsite, et on olemas tähtsamad riigijuhid ja vähem tähtsad äh, riigijuhid ja need tähtsad ei tunne huvi selle vastu, mida viis presidenti on välja pakkunud oma aruandes. ma ei tea, keda te nende tähtsamate ja vähem tähtsamate all täpselt silmas pidi, pidasite küll. ma arvan, et viie presidendi aruanne on väga tõsiseltvõetav ettepanek äh, institutsioonide presidentide poolt ja Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad omama väga tähtsat suurt sõnaõigust. nii et äh, üheskoos äh, me selle aruande ju koostasimegi. ja ei saa öelda, et see dokument on sündinuks ilma Euroopa Parlamendi osaluseta. jah, loomulikult on väga suuri erinevusi eh, riigipeade valitsusjuhtide arvamustes, kes on siis kas tähtsamad või vähem tähtsamad. Mm, jah, on neid, kes ei saa kohe spontaanselt ühineda meiepoolsete ettepanekutega. jah, on ka neid, kes nagu on vastu astunud meie ettepanekutele, aga see näitab lihtsalt seda, et nad ei ole põhjalikult lugenud meie ettepanekuid. jah ja kõigepealt tuleb väga palju eeltingimusi veel täita, et oma eesmärgid saavutada aastaks kaks tuhat kakskümmend neli. ja kõigepealt tuleb liikmesriikides oma töö ära teha ja siis saab rääkida üle-euroopalisest solidaarsusest, jah. on neid liikmesriike, kes, kellel on selline äh, eelarvevaru, et nad saavad tõesti teha suuri investeeringuid majandusse ja on täitsa võimalik nõudlust tugevdada siseturul. aga see jah, ei ole küll komisjoni ülesanne, aga meiegi teeme omalt poolt sellekohaseid ettepanekuid lähinädalatel ja äh, täna on meil liikmesriikides ikkagi seitseteist protsenti vähem investeeringuid võrreldes aastaga kaks tuhat seitse praegu, nii et siin on vaja tõesti kaotadu tagasi teha. jah, ja need seosed, see, kuidas Euroopa kohtleb ähm, pagulasi ja kuidas liikmesriigid Eh, kohtlevad pagulasi ja selle kõige seos eh, meie eelarvega ja solidaarsusega ja solidaarsuse finantseerimisega. Need on kõik omavahel seotud teemad. jah, maksutumping, eh, minagi olen selle teemaga põhjalikult tegelenud. komisjon on teinud omapoolsed ettepanekud ja on hea näha, et Hollandi valitsus on nüüd intensiivselt asunud nende, neid ettepanekuid mm, analüüsima ja tahab neid ellu rakendada. nii et igati oleme valmis omalt poolt aitama, mis puudutab maksude ühtlustamist Euroopas. kolleeg ja nüüd vastuseks veel küsimusele, mille esitas, kui ma ei eksi, Hispaania kolleeg, nimelt kui kiiresti investeeringute kava ellu rakendatakse. jah, tõepoolest, meil on aega üsna vähe selleks, et mobiliseerida siin nii erasektori kui ka avaliku sektori vahendeid, et ellu rakendada projekte kahekümne kahes liikmesriigis, millest saavad kasu just nimelt VKE-d. jah, majanduskasv on endiselt üsna nigel nii Eurotsoonis kui ka üle terve Euroopa Liidu ja ma ei loo siin mingit selget seost investeeringute kava ja majanduskasvuga, tegelikult on majandus kasv, mis on nii väike, peabki olema meie peamiseks motivaatoriks ja selleks, et investeeringute kava eriti kiiresti ellu rakendada. ja seda kõike veel käesoleva komisjoni ametiaja jooksul. vastuseks Kreeka kolleegile ütleksin järgmist mina, nagu ma olen ka tihti juba öelnud, ei toeta mingisugust pimesi kärpemeetmete ellurakendamist. nii et reaktsioonina kriisile ei saa me lähtuda vaid äh, tohututest kärbetest, nii et loomulikult on meil vaja endiselt konsolideerida olukorda äh, avalikus sektoris, avaliku sektori rahanduses, eelarvepoliitikas, seda ka läbi Euroopa poolaasta ning edasi veel ka investeeringud on siin absoluutselt vajalikud selleks, et meil oleks positiivne majanduspoliitika. pealegi ma ei toeta ka piiride sulgemist Euroopa Liidus. minu arvates on täiesti uskumatu see, et kuna piirikontrollid meie välispiiridel ei ole piisavad, kuigi komisjon on teinud vastavaid ettepanekuid, siis nüüd äh, võetakse vastu selliseid meetmeid, sest et nüüd kas me oleme siis üks kontinent või ei ole või laguneme siin sellisteks rahvusvahelisteks või rahvuslikeks üksusteks. nüüd komisjon on teinud oma ettepanekud, esimene neist juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. me tegime ettepaneku põgenike ümberasustamiseks Euroopa Liidu territooriumil me tegime ka ettepaneku välispiiride äh, valvamise osas, me rääkisime ka päritoluriigi definitsioonist, kui kõik need ettepanekud oleks heaks kiidetud, siis ei äh, leiaks me ennast praegu sellisest äh, anarhiast, nagu siin tekkinud on. nüüd vastuseks proua Rodriguezele ma olen absoluutselt nõus nii on olukord olnud juba viimased sada aastat, nüüd paraku pean ma siit lahkuma. ja jätan teid siia härra presidendi ebapädevatesse kätesse. suur aitäh teile, härra president, väga huvitavad vastused meile kõigile ja eriti, mis puudutab siis esimest sammast ehk siis riigivõla küsimus ja teiselt poolt teine sammas ehk majanduskasv, kuidas leida tasakaal, nii et suur aitäh, härra president, teile selle dialoogi eest ja edu! The president of the European Parliament, mis Euroopa Parlamendi president härra Schulz on teel siia. tema kõne võtab kokku siis meie esimese seansi, aga enne seda tahan teile rääkida tänasest äh, päevakorrast. nüüd äh, pärast meie esimest täiskogu sessiooni toimub meil teine täiskogu äh, istung. räägime endiselt Euroopa poolaastast ja see toimub siinsamas täiskogu saalis ja seda juhatab Roberto Gualtieri, kes on Euroopa Parlamendi majanduskomisjoni esimees ning Toomas Endel, kes on tööhõive ning sotsiaalküsimuste komisjoni esimees Euroopa Parlamendis. ja teisel istungile tuleb ka härra Dombrovski, kes on volinik, vastutab sotsiaalse dialoogi eest ning Pierre Moscovici, kes tegeleb majandusküsimustega, rahandusküsimustega. paus on kella ühest kella kolmeni, toimub lõunasöök, toimuvad ka fraktsioonide kohtumised kell kolm toimuvad ähm, rahvusparlamentide äh, komisjonide kohtumised, ähm, muuhulgas majanduskomisjonis, kus räägitakse maksubaasi erosioonist. nii et PHS null kolm null viiskümmend ehk siis siit üle koridori. teine kohtumine, mille korraldab sotsiaal- ja tööhõive küsimuste komisjon, et eks mis, mik-, mis on see sotsiaalne AAA äh, reiting, räägitakse muuhulgas ka palgapoliitikast, investeeringutest ähm, ja tööhõive nimel ning ühtlasi ka konkurentsipoliitikast ja see toimub äh, Jan neli kuu üks saalis ehk siis äh, Joseph Antalli hoones neljandal korrusel edasi eelarvekomisjoni korraldatav kohtumine, kus räägitakse erinevatest vahenditest selleks, et nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu tasandil suurendada vastutustunnet finantsraamistiku alastes läbirääkimistes, nii et äh, toimub see Joosep Antalli hoones kuuendal korrusel ja nüüd siis kordan prantsuse keeles seda, mida ma ütlesin alguses inglise keeles, ehk siis kes soovib küsimusi esitada, siis te peate täitma selle paberilehe ja andma selle saali töötaja kätte. ja märkima, kas te olete Rahvusparlamendi liige või Euroopa Parlamendi liige, millisest riigist olete pärit ning äh, millises äh, ametis töötate ning ühtlasi, milline on teie äh, fraktsioon või poliitiline erakond. nii et äh, saad esitada küsimusi siis äh, härra Dombrovskisele või ka härra Moskovitšile. nagu ma enne juba ütlesin, siis on väga oluline see, et me teeme koostööd. teinekord jääb mulje, et rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament justkui konkureerivad omavahel see ei ole kindlasti õige viis, kuidas tõlgendada aluslepingut, minu arvates peame me tegema koostööd, sellepärast et ehm, õigusloomealane töö ning lähimuspõhimõte on siin ju väga tähtsad, nii et kui on midagi, mis läheb vastuollu lähimuse põhimõttega, siis puudutab see just nimelt suhteid Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide vahel ja see, et suhted on väga olulised praeguses olukorras, meil on kriis, me peame selle lahendama, meil on siin suured väljakutsed, suured ohud, näiteks terrorism, teiselt poolt jällegi tuleb lahendada ka rändeprobleemid, nii et me peame töötama üheskoos ja selleks me suudaksime pakkuda lahendusi Euroopa Liidu kodanikele, muuhulgas ka lähimuse põhimõtte järgimise küsimuses. igal juhul Euroopa Parlament peab väga lugu rahvusparlamentidest, me lähtume täielikult lähimuspõhimõttest ja loomulikult ähm, oleme igati kodanike kõrval, nii et tehkem koostööd ja nagu ma ütlesin, üritagem leida lahendused kõige suurematele väljakutsetele liikmesriikides. me teame väga hästi, mis toimunud on, mis praegu käimas on, majanduskriis ei ole sugugi veel läbi. eile kohtusime me siin Euroopa Keskpanga presidendi härra Draagiga. tema ütles, et tuleb jätkata oma tööd ja et olukord paraneb tasapisi, tuleb äh, soodustada investeeringuid ning ähm, kindlasti tegeleda ka maksupoliitikaga selleks, et oleks töökohti tulevikus äh, meie noorematele põlvkondadele. loomulikult see tähendab ka koostööd rahvusparlamentide ning Euroopa Liidu institutsioonide vahel, seda koostööd tuleb süvendada ning seega meievahelised kohtumised on väga tähtis. oluline on ka see, kuidas me omavahel räägime, et on võimalik esitada küsimusi ja saada neile ka vastused. nüüd on härra president siia kohale jõudnud ja annangi kohe temale sõna. Euroopa Parlamendi president võtab kokku esimese osa meie täiskogust küsimusi on palju, ma ei tea, kas ma vastan kõigepealt küsimustele ja annan siis sõna presidendile, aga president, palun. ma tänan, kolleeg Dajani. ma tänan, mu daamid ja härrad ja kannatlikkuse eest. ja selle eest, et siin kohal olete ja ma vabandan, et ma hiljaks jäin. kõigepealt ma tänan kolleegi Antonio Dajanit selle eest et ta oli kohe valmis mind asendama. ja tahaksin lühidalt teile selgitada, miks ma ei saanud kohe istungi alguses teid tervitada. nimelt kella üheksast kümneni oli meil kohtumine Briti peaministriga Äh, ta oli meil siin külas ja kõneks on neljapäevase ülemkogu ettevalmistustöö ja peaminister Cameronil olid tehnilised probleemid Pariisi lennujaamas ja ta ei saabunud kella üheksaks, nagu oli algselt kavandatud, vaid poole kümneks alles. ja, ja üheksa nelikümmend saime alles alustada oma läbirääkimisi ja need venisid ka pisut pikemaks kui me algselt arvasime, nii et palun suhtuge mõistmisega sellesse, et ma ei saanud teid tervitada kohe hommikul alguses, vaid pidin nõu pidama David Cameroniga selle üle, milline on meie Euroopa Parlamendi seisukoht ülemkogu kohtumiseks ja äh, jah, mul on hea meel, et teid on nii palju täna siin kohal Eh, arutelud eh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel Euroopas poolaasta teemadel, eh, samuti need arutelud, mis fiskaalpakti artikli kolmteist alusel toimuvad, on minu arvates meie jaoks keskse tähtsusega ja tähtsad on terve rida aspekte, mida meiegi täna arutasime peaminister Cameroniga ja võib-olla pakub teilegi huvi, et ma räägin teile ülevaatlikult sellest, millest me rääkisime Ühendkuningriigi peaministriga täna hommikul. Te teate, et Ühendkuningriigi valitsus soovib, et äh, aluslepingus sätestatud äh, põhimõte, et Euroopa Liit äh, on üha tihedam rahvastevaheline liit, ja äh, tugevneb üha äh, tükenevad üha need sidemed, meie Ühendkuningriik arvab, et ta ei taha, et need oleksid siduvad sätted ja tahaks ka revideerida aluslepingut sellega, et see siduv iseloom ei kohalduks Ühendkuningriigile kindlasti meil toimub pikk arutelu selle üle ülemkogus, sest on terve rida liikmesriike, kes on hoopis teistsugusel seisukohal, nagu ka siin parlamendis. me arvame, et mõningates poliitika valdkondades, ka nendes, millest te räägite järgmistel tundidel, on meil vaja hoopis tugevamat koostööd edendada. finantsturgude vallas, samuti pangandus sektoris toimuv paneb meid mõtlema just selle peale, et meil on vaja tihedamat liitu ja eh, liikmesriikide eh, eh, ju tuleb tegutseda üha tihedamalt toimivas ühtsel siseturul üheskoos jah, meil Euroopa Parlamendis enamus on sellisel seisukohal, et, et ei saa olla niimoodi, et äh, mingi tulevikus toimuv aluslepingu revideerimine mm, puudutab ainult seda üha tihedama äh, liidu küsimust, vaid leiavad ka, et tuleks teisigi teemasid tõstatada mis võib-olla vajaksid muutmist aluslepingus ja sellest kõigest räägitakse ka ülemkogu kohtumisel. veel üks teema, millest me põhjalikult rääkisime täna hommikul, puudutavad eh, euroala riikide suhteid nende riikidega, kes ei kuulu euroalasse. arvestades me kõik ju tegutseme ühtsel siseturul Euroopa Liidus. ja see ühtne siseturg samuti tugineb meie aluslepingutele ja täiesti õigustatud on see, et Ühendkuningriik nüüd meie ühtse siseturul tegutsedes ei tohi tunda, et teda diskrimineeritakse seetõttu, et tal on teistsugune äh, valuuta vääringkasutusel. see on täiesti õigustatud mure. Ühendkuningriik on ju meie siseturul väga tugev majandusjõud, samas ta ei ole liitunud Euroopa äh, Liidu euroga nii et sellel siseturul ei tohi kellelgi olla halvem positsioon, vaid seetõttu, et äh, on otsustanud see riik eurost välja jääda. see on väga õigustatud soov. samas euroala liikmesriigid ütlevad, et euroala toimub koostöö, peaks süvenema ja need otsused, mis langetatakse euroalas, äh, neil ei tohi kohaldada äh, Äh, mingit vetot, mis tuleks väljastpoolt euroala asuvalt riigilt. jah, selline vetoõigus ei ole vastuvõetav. ja just sellest me väga põhjalikult rääkisime ja ma olen üsna optimistlik, et neljapäeval õnnestub meil saavutada kompromisslahendus. ja äh, euroala kui ka Äh, ühtse siseturu õiguslik alus on Euroopa Liidu alusleping ja see reguleerib selgelt äh, asja. Äh, meil on artikkel kolm lõige neli, mis ütleb, et meil on tegemist majandus- ja rahandusliiduga ja euroala Euroopa Liidu valuutaks on euro, meil on väljas pool euroala ka Rootsi, äh, aga äh, muus osas kohaldub ka nendele riikidele, kes ei kuulu euroalasse, alusleping. Äh, Taani on ka selline riik. ja samuti on ikkagi Euroopa Liidu liikmesriikide eesmärgiks euro kehtestada ja need riigid, kes fiskaalpakti on ratifitseerinud ja elu rakendavad, on sellega öö, päri. meil on üheksateist euroala riiget, siis on meil veel seitse ja kaks riiki, kes jäävad öö, sellest välja. ja nüüd institutsioonide vaheline tõhusam koostöö oli veel üks teema, millest me põhjalikult rääkisime ja komisjon, parlament ja nõukogu on terve aasta arutanud nüüd selle, kuidas paremini institutsioonide vahelist koostööd teha õigusaktide väljaandmisel. meil on väga suur soovinimekiri nüüd saadud ühend kuningriigi käest, kuidas olud võiksid siin paraneda ja samuti nõuavad nad paremat VKE-de kaitsmist, reguleerimise vähendamist, igasuguste ettekirjutuste hulga vähendamist. Nad leiavad, et on vaja need elurakendamise eeskirjad ikkagi peavad olema vähem koormavad VKE-dele ja meie parlamendiski suur enamus öö, äh, leiab, et öö, äh, see on mõttekas, on terve rida punkte, mida Ühendkuningriik on nõudnud ja öö, äh, mis juba enne ülemkogu on suure toetuse pälvinud. ja järgmine punkt, mis teile liikmesriikide parlamentides ja äh, Euroopa Parlamendis meilegi väga südamel on, on nimelt need sotsiaaltoetused. et kuidas liikmesriikides sotsiaaltoetuste kuritarvitamist äh, ära hoida, aga teiselt poolt sellega mitte kahjustada töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu siseturul. Äh, diskrimineerimise keeld on midagi, millest peab kõikjal ühteviisi kinni pidama. jah see on väga keeruline küsimus ja siin on kaks põhimõtet, mis meie jaoks ei ole läbirääkimiste objekt. ühtsel siseturul on meil garanteeritud vaba liikumine ja see peab säilima. see tähendab seda, et Euroopa Liidu kodanikud saavad elada ja töötada mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigis ja mitte keegi ei tohi oma kodakondsuse, soo, nahavärvi või usutunnistuse tõttu või mingil muul põhjusel saada diskrimineeritud. ka päritoluriik ei tohi saada takistuseks. nii et meil on vaja nüüd kaks asja omavahel kokku viia, ühelt poolt jah, on õigustatud, kui riik leiab, et sotsiaalsüsteemi süstemaatiliselt kuritarvit-, rünnatakse, siis peab ta saama ennast ka kaitsta selle vastu. aga vaba liikumise põhimõttega diskrimineerimise äh, keelu põhimõttega ei tohi see vastuollu sattuda, nii et me räägime kõigest sellest neljapäeval ülemkogus ja äh, äh, me räägime ka õigusloomest, Euroopa Parlamentki on ju seadusandja ja tahan viidata sellele, et meie eh, peame eh, väga silmas seda, et aluslepingutes sätestatud põhimõtetes täiel määral kinni peetaks. jah, need olid need peamised teemad, mida me käsitlesime täna hommikul. jah Äh, ma tahan veel sellega seoses öelda, et me kõik teeme kõik, mis meie võimuses, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liidu liikmesriigiks ja minagi võitlen selle eest. ma arvan, et koos Ühendkuningriigiga oleme tugevamad ja samas te teate, et alati võivad kõige raskemaks osutuda need pisiasjad ja üks asi on jah, et seda tahet koos väljendada, aga teine asi, kõik see nüüd ellu viia, ma arvan, et me kõik oleme huvitatud sellest, et sel nädalal veel lahendus leida. nii et eh, sõltumata sellest, kas Ühendkuningriik lahkub Euroopalisust või mitte, et referendum toimub või mitte, samas eh, meil on endiselt lahendamata tohutu probleem, pagulasprobleem ja samuti Süüria Äh, teema ei ole sugugi päevakorrast kadunud, te teate, et tohutult murettekitav on seal praegune olukord, konfrontatsioon aina kasvab, tsiviilelanikkonna hulgas ohvrite arv üha kasvab ja kõik me peame hea seisma selle eest, et see sõjaline eskalatsioon ei suureneks, vaid et kõik osapooled räägiksid omavahel ja peaksid kinni sellest, mis Genfis otsustati. seda on väga raske saavutada, aga see on ainus väljapääsutee minu arvates, sest mingit sõjalist lahendust Süürias saavutada ei õnnestu minu arvates. ja neljapäeval ka Türgi valitsuse esindajad tulevad meiega kohtuma pagulaskriisi teemadel ja me käsitleme nendega pagulasteemasid, aga räägime ka sõjalisest deeskalatsiooni vajadusest Süürias. jah, ma nüüd lühidalt rääkisin teile sellest, mis täna toimus, ma tean, et see ei olnud meie tänases päevakorras nii ette nähtud, aga arvestades mm, seda, et ma ei saanud hommikul kohe siin olla, eh, siis teil oli õigus minult kuulda, miks ma ära olin ja kolleeg Junker jah, ütles omalt poolt komisjoni nimel, kuivõrd tähtis eh, meie jaoks eh, selline konverents teiega on, nii et ma tänan veel kord härra Dajanit, et ta juhtis hommikust tööd siin, eh, südamest tänu teile ning tahan teid kõiki tänada tähelepanu eest. There are eight kaheksa sõnasoovijat on oma sõnasoovist märku andnud, palun, teil on kõigil aega üks minut sõnavõtuks ja seejärel äh, võtab härra Schulz arutelu kokku. esimene kõneleja on Austriast. härra Kreiner, palun uh,. Yes, thank- suur tänu kui tohib, siis lähen natukene teemast tagasi, mis puudutab riike, kellel on ülejäägid, nemad peaksid kasutama oma eelarve ülejääke eratarbimise, eranõudluse suurendamiseks. aga ma arvan, et Euroopa probleem ei seisne ainult eratarbimise puudujäägis, vaid vähe on ka investeeringuid, äriinvesteeringuid, nii, nii äri- kui ka erainvesteeringuid ja kui me räägime siin programmide suurusest, siis me ei saa jää, jääda lootma ainult riiklikele eelarve ülejääkidele, vaid see on Euroopa probleem ja see peaks olema üks protsent SKP-st, sada kolmkümmend, sada nelikümmend miljardit eurot ehm, võiks olla nende programmide suurus mitte et ma ei toetaks Junckeri plaani, aga ma arvan, et see on liiga väike ja see, sellega on hiljaks jäädud. lisaks, mis puudutab äh, rändekriisi, pagulaskriisi, siis ainult kolm riiki Euroopas ei saa vastutada kogu kriisi eest, et nad aitaksid sadu tuhandeid inimesi, kes põgenevad Iraagist ja Süüriast äh, sõja eest see on kogu Euroopa küsimus ja kõik liikmesriigid, kuna nad on Euroopa Liidu liikmed ja alla kirjutanud ka Euroopa inimõiguste deklaratsioonile Euroopa Liitu astudes, nad on kõik öelnud, et aitavad sõjapõgenikke ja ma arvan, et me peaksimegi kõik sõjapõgenikke aitama oh.. suur tänu nüüd, härra Grammatikakis Kreekast, palun suur tänu, härra president, tean, et teie isiklikult olete näidatud, näidanud Kreeka vastu välja suurt huvi, hoolimata sellest, et äh, aeg-ajalt seda peetakse Kreeka siseasjadesse sekkumiseks. ilmselt olete kursis ka tänaste uudistega, Kreekal on suured probleemid. ma arvan, et Kreeka püüab igati täita äh, pagulasküsimustes võetud kohustusi. mis puudutab aga teisi riike, nemad äh, ehitavad müüre, aga samal ajal, samal ajal on, avaldatakse Kreekale ka majandusrindel väga suurt survet kreeklased äh, peavad äh, nii-öelda mitmel rindel seda, mida siis seega teie, äh, härra president, kavatsete öelda või teha selleks, et Kreekat aidata? aitäh. From Küprose esindaja Preili Kutra-Kukuma, palun. Και η δική μου ερώτηση αναφερόταν στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε ja minu küsimus on samuti seotud äh, meie eelneva aruteluga. nimelt liikmesriikide eelarved, euroala riikide eelarved. teoreetiliselt peaksid need äh, eelarved, äh, neid, teoreetiliselt peaks neid eelarveid kasutama vabaturumajanduse eesmärkide täitmiseks ometi näeme, et ühiskond on üha enam ebavõrdne. oma raportis te ütlete, et töötuse määr langeb, aga ometi ei mainita fakti, et enamus töötajaid äh, töötavad osalise tööajaga ja neil äh, ei kehti sotsiaalsed äh, garantiid ja sotsiaaltoetused. Küprose jaoks tähendab äh, tööjõu liikumine, emigratsiooni, väljarännet, me oleme väike, väike saar, see tähendab meie jaoks väljarännet. kuidas liikmesriigid saaksid tagasi õiguse omaenda sotsiaalpoliitikate järgimiseks ja ülesehitamiseks, see on minu küsimus. Portugal ja härra Pereira, palun. tere hommikust, president Schultz minul on kaks küsimust, need puudutavad väga tähtsaid asju, eriti mis puudutab Pangandusliidu tulevikku ja Rahaliidu tulevikku. deposiitide tagatise mehhanism on äh, euro tulevikku silmas pidades väga tähtis, aga ometi ei tehta sel, selles vallas suuri edusamme. mida arvab sellest Euroopa Parlament? teine küsimus puudutab äh, Rahandusliitu ja Euroopa töötusega võitlemise kava. see on väga tähtis ka järgmist kriisi silmas pidades, sest äh, järgmine kriis on tulekul, me ei tea, kas see juhtub aasta, kahe või kolme aasta pärast, aga kas Euroopa on järgmiseks kriisiks valmis või on see mõne, lõpeb see mõne riigi jaoks katastroofiga, aitäh! Kosovo ja härra Bekai, palun. suur tänu kõigi, suur tänu ja tere hommikust kõigile. tean, et Euroopas on kõigile mureks majanduslik olukord ja ka, ja ka teised kriisid, kuid olles ise pärit Kosovost, siis osa meie majanduslikest probleemidest ja ka per-, Euroopa Liiduga integreerumise muredest, mis on nüüd esile kerkinud meie arenevas demokraatias, me, me peame rohkem keskenduma reformidele ja püüame anda endast parima reforme läbi viies. ometi me usume, et Kosovo kodanike õigus vabadusele on miski, mis on kogu Euroopa alustalaks. seega me usume, et meie oleme omalt poolt saavutanud kõik, täitnud tingimused ja vaatame nüüd Euroopa Liidu institutsioonide poole. see küsimus oli pigem komisjonile suunatud, aga kuna komisjoni esindajat ei ole enam siin, siis suunan oma küsimuse härra Schultzile, kuna parlament on meid väga toetanud selles küsimuses, aitäh. Euroopa Parlamendi liige härra, palun mina olen teiega nõus. praegu ei ole aeg Euroopa Liidust lahkumiseks, nagu te härra Cameronile ka ütlesite. praegu on aeg tihedamalt koostööd teha. selleks, et see koostöö oleks tõhus, peaksime me rakendama langetatud otsuseid. septembrist alates on parlamendis, nõukogus ja komisjonis langetanud, langetatud otsuseid on otsustatud äh, sada kuuskümmend tuhat äh, pagulast üle Euroopa laiali jagada. ometi ligikaudu nelisada inimest kõigest on siiamaani ümber paigutatud. kas oleks võimalik, võimalik mingisugune a la carte Euroopa Liit, äh, näiteks poolakad ja ungarlased, neile väga sobivad, kui nad võtavad põllumajandus, põllumajanduse tarbeks raha, ometi ei ole nad alla kirjutanud langetatud, langetatud otsustele. aitäh. mida te selle kohta arvate? Poola ja aprilliklokk, palun. mina soovin juhtida teie tähelepanu majandusküsimustele poliitika peaks olema suunatud sellele, et me edendame majandust ja Euroopa strateegiliste investeeringute fond peaks olema seotud ka teiste fondidega. seega peaksime tegutsema selle nimel, et lihtsustada seadusandlust sünergiaefekti suurendamiseks, euro-, et Euroopa Liidu era- ja avalikud fondid saaksid suuremat koostööd teha Poola nimel ja kogu Euroopa nimel ehk võin ma öelda, et meil on olemasolevad kasvufaktorid juba ära kasutatud ja Euroopa Liidul on vaja uut majanduskasvu mudelit. see kas-, majanduskasv peaks olema vastutustundlik ja põhinema taasindustrialiseerimisel, innovatsioonil, välislaiendamisel, arengukapitalil ja kestlikul majanduskasvul. lisaks sellele tuleb tegeleda ka maapiirkondade arenguga. nüüd siis minu küsimus. mis on parlamendi ja komisjoni arvamus Euroopa reindustrialiseerimisest siiamaani on Euroopa Liidus rõhutatud eh, teenuste valdkonda kui, kuid väga tähtsat valdkonda. mind aga huvitab, mil määral me suudame tootmises eh, töökohti juurde tekitada, sest minu arvates on just seda Euroopal vaja. lõpuks eh, üks viimane küsimus meie presidendile, mis on Euroopa Parlamendi seisukoht ja Euroopa Komisjoni seisukoht Nord Stream kahe osas me teame, et äh, see projekt rikub äh, vaba konkurent, vaba konkurentsi ja konkurentsieeskirju, samuti ei ole see kooskõlas solidaarsuspõhimõtetega. selle eestlasena küsin ma veel samuti seda, kas oleks võimalik kivisütt kuidagi muul moel käsitleda, käsi, niimoodi, et äh, saaksime Silesias tuhandeid töökohti säästa, tänan Yes, thank you, Mr President and thank suur tänu, härra president, suur tänu teie väga selge kõne eest, kus te mainisite ka seda, et Süüria probleem tuleb lahendada. kuna see on põgenikekriisi, põgenikelaine algpõhjuseks. parlament võttis eelmisel nädalal vastu resolutsiooni, millega otsustati, et Daeshi tegutsemine on genotsiid, kui see on genotsiid, siis neljakümne kaheksanda aasta konventsioon kehtib sellele ja see tähendab, et meie riikides on äh, tuhandeid inimesi, kes äh, on, kes osalevad genotsiidis ja me peame nad peatama. mida te kavatsete selles osas ette võtta? teiseks, kuidas edeneb meie koostöö Türgiga? see riik pommitab äh, teatavaid Süüria osa, osi samal ajal aga maksame me neile miljardeid, me maksame miljardeid äh, riigile, mis peab aktiivselt sõna nii Süürias kui ka oma kodanike vastu oma riigi kaguosas. kuidas te tagate, äh, et seal valitseks rahu ja ei rikutaks inimõigusi? aitäh! Itaalia härra Corriello, palun Honorable Carriella, la parola. härra Carriella, teil on sõna. suur tänu, härra president. ma arvan, et me peame endale teadvustama rohkem seda, mida president Schulz täna hommikul meile ütles. nimelt me peame tähtsustama seda, et me kohtuksime rohkem pööraksime rohkem tänu, tähelepanu härra Cameroniga kohtumisele, tema soovib äh, ühepoolselt äh, Euroopast lahkumise referendumit Ühendkuningriigis korraldada, ma arvan, et selline suhtumine on tüüpiline tänapäeval Euroopa Liidus. ühte riiki kuulatakse vaid siis, kui lauale hakatakse ladvama teatavaid tingimusi, eriti mis puudutab äh, euroala väliseid riike. me peaksime Euroopas rääkima ühel häälel äh, ja meil on ka teiste riikide toetus, meie soovime arutelu suunata tagasi euroalale, eurole, erinevate riikide vahelised suhted Euroopa Parlamendiga selle arutelu osas on väga olulised. tundub, et üritatakse kasutada erinevaid läbirääkimistaktikaid ja läbi räägitakse ainult siis, kui riik ähvardab Euroopa Liidust lahkuda. mulle tundub, et parlament peaks sellele teemale, selle teemaga rohkem tegelema. mitmed riigid ei ole praeguse olukorraga rahul härra, härra parlamendi president ähm, peaks meie meelest äh, kehtestama parlamendis menetluse, et äh, läbirääkimised oleks konkreetsed ja mitmed riigid ei seaks meie projekti kõne all, küsimuse alla. Ühendkuningriik, palun. suur tänu, härra president. ja suur tänu, et andsite meile tagasisidet ka oma arutelu kohta peaminister Cameroniga kommenteeriksin ühte punkti, mida mainisite, ehk Ühendkuningriik ja euroala erand. Ühendkuningriigi eesmärk on see, et me soovime, et euroala oleks edukas. me soovime, et euroala väljuks majanduskriisist, et majan-, euroala majandus toimiks hästi ja integratsioon toimiks. Äh, osalen äh, majanduskomisjonis ja rahanduskomisjonis ja me ei ole kunagi Ühendkuningriigi parlamendi ülemkojas rääkinud sellest, et me ei soovi, et euroala kukuks läbi, me soovime, et see oleks edukas, sest te olete meie naabrid. tahtsin praegu teile, härra president, öelda parlamendi liikmena, et me soovime euroalale igati edu ja jälgime euroala edusamme suure huviga. kahjuks president Juncker ei vastanud minu küsimustele seoses sellega, aga aga selline on meie seisukoht ja ma tahtsin Ühendkuningriigi seisukohta lihtsalt praegu selgitada, aitäh. viimane kõneleja enne parlamendi presidendi kõne on härra Jakobson Rootsist, palun. suur tänu, härra president. tahtsin lihtsalt rõhutada Austria tõstatatud küsimust. Rootsi olukord on väga, väga, väga sarnane, Rootsi rahvas ja rohvi, Rootsi parlament küsivad endilt, kas Euroop-, kas ülemkogu ei peaks põgenike üle Euroopa solidaarselt laiali jagama, et põgenike olukorda lahendada. pärast nõukogu otsuse langetamist ei ole tegelikult reaalseid samme astutud see ei ole presidendi mainele ega tööle väga hea, sest meil on ka teisi kriise ja probleeme, meil on äh, majanduskriis samuti, mille me peame lahendama. soovisin kõigile kohalolijatele öelda, et Rootsi rahvas on panustatud, panustanud Euroopa Liidu eelarvesse tugevalt. ja nüüd on neil vaja Euroopa solidaarsust ometi me näeme, et see solidaarsus ei toimi, väga lihtne on rääkida Euroopa tihedamast koostööd ja koostööst ja suuremast solidaarsusest, aga ometi Rootsi seda praegu ei näe. meil on uued ajutised äh, äh, asüüli eeskirjad äh, oleme madalam, madalaimal pulgal, et Euroopa Liidu seadustega kooskõlas olla ja seda on tehtud selle tõttu, et teised Euroopa Liidu riigid ei ole oma kohustusi täitnud ja härra Martin Schulz, küsimus teile, kuidas teie seda olukorda näete? ümberpaigutamine on juba ära otsustatud, miks see ei ole tööt-, töötanud? tänan ja nüüd äh, härra Martin Schulz ja kokkuvõte, palun. ma tänan Teie küsimustes on mitmesuguseid poliitilisi aspekte, mis on osaliselt omavahel seotud. ja kui me nüüd hakkame käsitlema probleemide äh, üksikasju, neid lahendamata probleeme vaagima siis me näeme, et olukord on dramaatiline, eriti käesoleval nädalal on see läinud dramaatiliseks. tahan öelda üht asja selgelt, Euroopa Liit võib koost laguneda ja siin parlamendis on palju isikuid, kes suhtuvad sellesse entusiasmiga. Äh, iga kord, kui siin räägitakse siin ka, et Euroopa Liit on kasutu, ebatõhus, ei arvesta kodanike huviga, nagu me kuuleme paremalt tiivalt, siis tihtipeale saadab neid sõnavõtte entusiastlik käteplaksutus ja on neid Euroopa Liidu liikmesriike, kes arvavad, et riigi huvid on ülimuslikud Euroopa Liidu huvide ees ja et Euroopa Liit on häiriv ja kasutu ja tuleks hoopis ümber töötada ja siis sellised riigid võidavad valimistel kodus, neil on suur toetuspind kodus. jah Euroopa Parlamendis samas suur enamus soovib tihedamat Euroopa Liitu. meil on ka tugev opositsioon Euroopa Parlamendis, üks praegu annab just intervjuud meediakanalitele. Te nägite, ta sisenes just saali ja väidab alati, et Euroopa Liit on juba nurjunud aga Euroopa Parlamendi valdav enamus on selle poolt, et Euroopa Liit üha süveneks ja tiheneks, see oli härra Farage, kes äh, jah, andis intervjuu ja siis äh, ka kohe lahkus majast. mina toetan kahel käel seda, et kokku hoida, et hoida Euroopa Liit ühtsena. sest igasugused ajaloolised kogemused just eriti Euroopa pinnal õpetavad meid. iga kord, kui riigid ja rahvad meie mandril ei teinud piiriülest koostööd, siis Euroopal nurjus. ja tulemuseks oli katastroof Euroopa rahvastele, nii et kahekümnenda sajandi teine pool minu silmis oli parim periood Euroopa ajaloos see tugines ühele põhimõttele, nimelt solidaarsus riikide ja rahvaste vahel. tugineti põhimõttele, et koos me oleme tugevamad kui ükshaaval. tugineti põhimõttele, et vastastikune tunnustamine, mõistmine, et meil on erinevad huvid, on peatähtis selleks, et õiglaselt kokku leppida. see on kõige tähtsam selleks, et rahu saaks säilida ja inimväärikus püsiks. nii et vastuseks kõikidele teile, kes te rääkisite pagulasteemal. solidaarsus on põhimõte. see on peamine põhimõte. ja kui keegi loobub sellest põhimõttest ja ütleb, et ma olen solidaarne ainult siis, kui see mulle kasulik on et minu solidaarsusel on eeltingimused, need, mis täidavad minu huve. kes ei näe solidaarsust muul moel, kui et mõnikord tuleb ka vastu anda, kui võetakse, siis sellised inimesed raiuvad läbi Euroopa Liidu juured. Saksamaa, Austria, Kreek, ka Rootsi ei suuda üksinda pagulaskriisiga toime tulla. sada kuuskümmend tuhat jah, tuleb ära jaotada ja ainult nelisada pagulast on praeguseks ära jaotada, aga kui Prantsusmaa ütleb, et me võtame vastu kolmkümmend tuhat, Saksamaa nelikümmend tuhat, siis need kaks riiki on juba seitsekümmend tuhat äh, vastu võtnud, aga jääb veel kakskümmend kuus liikmesriiki, kes peavad vastu võtma üheksakümmend tuhat pagulast. see tähendab kolm-neli tuhat ühe riigi kohta. see on ju vast-, Äh, jõuetele vastav, see ei ole liigne nõue. Need reeglid, milles me oleme kokku leppinud, äh, võtab arvusse SKP-d ja elanike arvu riigis ja samuti arvu, arvestab töötute arvuga. ja selle alusel seab vastuvõetavate pagulaste arvu, see on õiglane lähenemisviis äh, aga meil on toimunud mitte ainult probleemi lahendamine siin, vaid ka ideoloogilised kokkupõrked, kui me ei taha, et Euroopa Liit koost laguneks. ja Itaalia kolleeg just tõstatas selle teema, et meil tuleb edasi pagulasvoogusid ja me teame, kui raske on pidada läbirääkimisi sellise riigiga nagu Türgi, kelle kurdide poliitika on väga vastuoluline ja me oleme seda siin arutanud meie kojas aga teisalt tuleb jälle öelda, et, et Süüria äh, pagulased, neid koheldakse Türgi pinnal asuvates pagulaslaagrites paremini kui mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides ja lausa eeskujulikult koheldakse neid seal. ja Türgi juba pikka aega on hoidnud oma piirid Süüriaga vabad, lahti, et äh, pagulased saaksid tulla riiki. ja nüüd on vaja ka Lepost tulevad pagulased üle piiri lasta. jah, nii et meil on moraalne konflikt, ühelt poolt me ei ole nõus poliitikaga, mida see riik ajab, aga teiselt poolt meil on vaja Türgit selleks, et toime tulla pagulaste probleemiga. jah, te siin rääkisite Äh, moraalsetest probleemidest, aga meil on vaja ka pragmaatilisi lahendusi seejuures, ilma Türgita me seda probleemi lahendada ei suuda. aga see ei tähenda seda, et me peaksime vaikima, kui meil midagi Türgi käitumise puhul ei meeldi, me peame jah, kritiseerima sellisel juhul, aga me peame ka jätkama koostööd ja see on minu vastus Rootsi kolleegile osaliselt. ja olukord Kreekas, jah, Kreekal on vaja tuge ja kiiresti. ja ma loodan, et et Kreeka ka võtab vastu selle abi. jah, suure majandus- ja rahanduskriisiga, mis Kreekas on, äh, nüüd sellele on lisandunud veel tohutu pagulasprobleem, ükski riik ei tule sellise koormaga üksinda toime ja sellepärast meil on vaja Kreekat aidata esmaste vastuvõtukeskuste ülesehitamisel, aga ka ümberpaigutamise süsteemiga aidata. ei piisa sellest vastuvõtukeskustest ainult Äh, sest meil on vaja ka inimesed ära jaotada, kes sinna saabuvad, sest vastasel korral muutub kogu Kreeka suureks varjupaiga, pagulaste varjupaigalaagriks ja seda me ju ei taha. ja Prantsuse peaminister laupäeval ütles, et ükskõik siis, kuidas äh, muude küsimustega on, Prantsusmaa on valmis vastu võtma kolmkümmend tuhat pagulast. ja äh, kõigepealt on vaja nüüd sada kuuskümmend tuhat ära jaotada Euroopa Liidu usutavus äh, kannatab ju selle all, kui me ei suuda äh, ära jagada need pagulased, liikmesriigid ju leppisid selles juba kokku, nüüd pangandusliit ja hoiuste tagamine. jah, te olete eksperdid äh, sel teemal ja istute maha ekspertidega Euroopa Parlamendist neid asju arutama, aga lihtsalt üks lause Äh, Saksa delegaadile, saadikule, äh, see on väga vastuoluline teema, jah, äh, see Saksa riigi hoiukassa ja see riigipankade süsteem on minu jaoks väga aktuaalne teema, kuna ma ise olen Saksamaalt, aga meil on vaja tõesti leida reeglistik ka meie hoiukassade ähm, riigipanga Rahvapanga äh, teemale. kolleeg Portugalist jah, ütles, et kui järgmine kriis tuleb ja tulemuseks jälle see, et meie pangad ei ole veekindlad, äh, siis sellest kriisist me poliitiliselt terve nahaga enam välja ei tule. ja viimane märkus, genotsiid ja Genfi konventsioon jah, ma ei puuduta seda, kuna ma ei, mitte ei taha seda puudutada, vaid lihtsalt esimeste konverents on kohe algamas. Te võite meie resolutsiooni jah, tekstiga tutvuda, sellel on tagajärjed, aga samas on suveräänsed riigid need, kes peavad e, otsustama, kui kaugele nad tahavad minna sellega, et arvestavad Euroopa Parlamendi resolutsiooniga, see ei ole ju õiguslikult siduv dokument nüüd eh, taasindustrialiseerimine Euroopas, Silesiast pärit kolleeg rääkis sellest, jah, loomulikult meil on vaja eh, industrialiseeritud Euroopat, aga eh, samas tootva tööstuse tulevik ja sellega seotud teenuste tulevik sõltub ka meie digitaalsest tõhususest nii et investeeringud digitaalsesse infrastruktuuri arengusse ja taasindustrialiseerimine on medali kaks erinevat poolt. mis puudutab kivisütt, siis mina olin linnapeaks piirkonnas, kus olid söekaevandused ja eh, kaevandused tuli sulgeda, see on nüüd kõik selja taga, see üleminekuprotsess eh, võttis meil kolmkümmend, nelikümmend aastat. ja kahtlemata Äh, kivisöe vaba tulevik ootab Euroopat ja on piirkondi, kes selle pärast äh, peavad kannatama ja on vaja need ümmarkuulsad korraldused teha niimoodi, et nende piirkondade majandus kokku ei kukuks. jah, ümberkujundusprotsessid söetööstuspiirkondades on midagi, millega oleme Euroopa Liidus tervikuna hästi toime tulnud, aga ja saame aidata, aga jah, lahkumine söe, kivisöe kasutamisest ei toimu üleöö. see on pikk protsess, mis vajab juhtimist. ma usun, et enamusele küsimusele vastasin, mõnedele ei suutnud enam vastata, ma vabandan, ma pean lahkuma. siin on teisi kolleege, kes saavad Pangandusliidu ja Kosovo teemal ja Nord Streami teemal vastata minu eest ja samuti euroalast rääkida sama hästi kui mina. nii et kõigepealt minu poolt suur tänu teile. Thank you very much. suur aitäh sulle, Martin. ja nüüd lähme teise osa juurde kõigepealt tervitan siin volinik Moskovitšid, kes osaleb meie täiskogu istungi teises osas. tema on majandus- ja rahanduse küsimuste volinik, kes tegeleb ühtlasi ka tolliküsimustega Euroopa Liidus. Toomas Endel, kes on tööhõive ning sotsiaalküsimuste komisjoni esimees Euroopa Parlamendis, juhatab edaspidi seda koosolekut, kuid äh, siin on ka äh, härra Markus Veber, kes juhatab teist osa, sellepärast et toimub esimeste konverentsi erakorraline kohtumine, nagu Martin Schulz juba ütles. Äh, toimub fraktsioonidevaheline kohtumine Ühendkuningriigi teemadel. suur aitäh teile ja edu!